kuue fraktsioon esitab äh, taotlase proua Kari arvata eelarve- ja põhiseaduskomisjoni liikmeks. ma ei näe, et keegi oleks selle vastu, seega on see vastu võetud. nii, ja nüüd, mis puudutab esimest lugemist ja komisjoni vastavat seisukohta,